tegema koostööd oma naaberriikidega nii idas kui ka lõunas ja mõistlik poliitika tähendab seda, et see ei tohiks põhineda emotsioonidel, isegi kui need on humanitaaremotsioonid, aitäh. tänan ja see on sinise kaardi küsimustest nüüd viimane, mida ma luban, sellepärast et meil ei ole aega, et seda arutelu veelgi pikemaks teha. Marokoga suhtlemise delegatsiooni esimees on äh, kohal äh, siin äh, tribüünil, tervitame neid ja tervitame ka kolleege Marokost olete siin äh, väga teretulnud äh, meie juures Strasbourgis